suur tänu, jätkame oma komisjoni kohtumist ja mul on väga hea meel teile öelda, et proua Matera on nüüd kohale jõudnud. nii et saame oma päevakorraga edasi minna ja meie tänase päevakorra seitsmeteistkümnes teema on piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem, arvamuse äh, koostaja on proua Matera, vastutav komisjon on tööhõivekomisjon, tegemist on äh, olulise äh, teemaga meie päevakorras, äh, millel on täiesti selge soolise võrdõiguslikkuse dimensioon. nagu öeldud, meie arvamuse koostab proua Barbara Matera. pensionisüsteemide jätkusuutlikkus on teema, mis on ühtviisi oluline kõikide liikmesriikide jaoks Euroopa Liidus. meie arvamus keskendub pensionisüsteemide soolise võrdõiguslikkuse dimensioonile. me pöörame põhitähelepanu diskrimineerimisele, mis langeb osaks naisterahvastele pensionisüsteemide puhul sageli. seda äh, seetõttu, et naised, naiste karjäär on sageli lühem kui meeste oma ja äh, mõningate süsteemide puhul on võetud arvesse ka asjaolu, et naiste keskmine eluiga on pikem kui meeste puhul, pensionisüsteemid on üles ehitatud sellisel moel, et kui palgatase on madalam, siis sageli ka pensionimaksed on äh, väiksemad. nii et ootame huviga äh, proua Matera arvamust ja nüüd annangi sõna proua Materale endale, palun. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt äh, tahaksin vabandada kolleegide ees äh, hilinemise tõttu, aga tegelikult oli lausa oht, et ma ei jõuagi kohale, kuivõrd lumi tekitab probleeme mitmetes Euroopa lennujaamades. nagu äh, juba meie esinaine ütles, siis äh, võrdne kohtlemine, jätkusuutlikud pensionisüsteemad, see on väga oluline teema meie päeva, meie parlamendi jaoks ja mina isiklikult äh, olen väga uhke selle üle, et äh, mulle on selline vastutusrikas arvamuse koostamise ülesanne antud ja seetõttu ma püüdsin kohtuda kolleegidega ja mul oli väga äh, suur hirm, et ma ei jõuagi täna kohale, äh, nii et võitlesin selle nimel lennujaamades, et siia kohale jõuda eelmisel nädalal osalesin Strasbourgi täiskogul ja osalesin ka kohtumisel tööhõivekomisjonis, kus olid kohal äh, erinevate komisjonide raportöörid pensionisüsteemide küsimustes. ja ma ei saa siin jätta rõhutamata seda kui oluliseks äh, põhiraportöör äh, peab äh, seda küsimust. ja juba teie esinaine tõite välja diskrimineerimise probleemi naistele töökohtades ja asjaolu, et nad sageli saavad vähem ja naiste töökohad on sageli äh, ebakindlad, nad töötavad ajutise tööajaga, naised, kes töötavad äh, ja äh, diskrimineeritud tingimustes, jätkavad töötamist diskrimineeritud, jätka-, nende diskrimineerimine jätkub ka pensioniajal. see on äh, küsimus, mida on mainitud ka rohelises raamatus, kus on välja toodud, et naiste, naised ja mehed peavad olema pensionisüsteemide osades olema õig-, võrdselt koheldud ja me püüame seda ka oma arvamuses välja tuua. Äh, kõik kolleegid, sõltumata erakondlikust kuuluvusest, on äh, aidanud kaasa arvamuse koostamisele, on esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, mis on andnud mulle palju mõtlemisainet ja kaheksakümne üheksast muudatusettepanekust, mis äh, esitati selle arvamuse kohta, selle arvamuse nelja põhipea lõike kohta, suurem osa on vastuvõetavad, suurem osa ei äh, ole vastuvõetavad, äh, sellepärast et äh, nad käsitlevad küsimusi, mis jäävad väljaspoole meie pädevust arvamuse koostamisel. ma võin siin tuua ka näiteid, proua Tomson, proua Tomsonit paraku praegu ei ole siin kohal. oi, vabandust, ei tahtnudki rääkida proua Tomsonist, vaid tahtsin rääkida kolleeg Paljatelli muudatusettepanekust seitsekümmend kolm, kus proua Paljatei, Paljatelli kutsub liikmesriike üles oma sotsiaalabisüsteeme kohandama, äh, et äh, kasutatakse äh, sooliselt neutraalseid suremusandmeid ja, ja nii edasi ja nii edasi tegemist on väga hea ettepanekuga iseenesest, aga samas see ei sobi siia. ja siin on mitmeid teisigi muudatusettepanekuid, kus, mis on sisuliselt küll väga head, kuid ei kattu otseselt teemaga. naiste diskri-, diskrimineerimine on tõenäoliselt suurem pensionisüsteemide puhul kui äh, igal pool mujal. ja annaksingi sõna meie kolleegidele ja ka variraportööridele selgitusteks, põhjendusteks äh, muudatusettepanekute puhul, mis äh, minu arvates ei sobi meie arvamusega. mitte kõik ei ole sellised, aga siiski. suur tänu, proua Matera ja palun sõna on sõnasoovijatel. Și uh, doresc să încep prin uh, a... Suur tänu! Kõigepealt tahaksin tänada raporteere ja avaldada talle tunnustust selle arvamuse koostamise puhul. mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör ja kui võimalik, äh, teeksin ka omalt poolt mõned kommentaarid. tegemist on mõistagi väga tähtsa teemaga, rääkisime sellest ka eelmisel nädalal Strasbourgis tööhõivekomisjonis ja mul oleks väga hea meel, kui te mainisite siin varem lund, aga Äh, siis äh, ma tahaksin äh, siinkohal kujundlikult väljenduda, et mul oleks hea meel, kui meil oleks nii palju lahendusi nagu lumesaju ajal lumehelbeid. liikmesriigid, e-, liikmesriikide meetmed, meetmeid võrdsuse tagamiseks naiste ja mehe, meeste vahel ei saa olla kunagi liiga palju aga tagasi teema juurde. tahtsin rääkida meie pensioniigade süsteemi paindlikkust, mille puhul tuleks arvesse võtta ka soolist dimensiooni. ma arvan, et pensioniea äh, suurendamine ei saa olla lõplikuks lahenduseks meie demograafilistele probleemidele. kuid on uuringuid, mis näitavad, et äh, pensioniea suurendamine naiste puhul võiks äh, viia selleni, et äh, naiste, iseäranis äh, vanemate naiste puhul tekib suurem vaesusrisk, ühesõnaga pensioniea suurendamine võib viia vaesusriski suurenemisele. samal ajal pen-, liikmesriigid üritavad konsolideerida pensionisüsteeme äh, võõr-, samal ajal võõr-, võideldes soolise diskrimineerimise vastu tööturul, iseäranis palgavahede vähendamise nimel. ja kahe, ja üks eesmärke on, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peaks naiste ja meeste palgavahe olema vähenenud kümne protsendi võrra. mainiksin ka neid perioode, mis nii naised ja mehed veedavad laste eest hoolitsedes või vanemate inimeste eest hoolitsedes, need, neid tuleks pensionisüsteemide puhul samuti arvesse võtta, arvesse võtta kui äh, täistööhõive perioode, täiskohaga tööd, äh, võrdselt äh, õpinguaja ja teiste selliste perioodidega ka proua Lulling esitas äh, selle sarnase muudatusettepaneku, mainides konkreetselt kahte aastat, äh, see on see aeg, mis äh, kulub tõena-, reeglina vastsündinute eest hoolitsemisele. siis artikkel viis lõige kaks tuhande, kahe tuhande neljanda aasta saja kolmeteistkümnendas direktiivis, seal on räägitud juurdepääsust toodetele ja naiste diskrimineerimisest, siis pensionisüsteemide reformide mõju naiste elule Euroopa Liidus. arvesse tuleb võtta järgmiseid eesmärke. pensioniõiguste individualiseerimine ja tööhõivemudelite kohandamiseks äh, mehhanismide väljatöötamine seoses ühiskonna vajadustega, iseäranis äh, seoses äh, laste ja teiste ülalpeetavate eest hoolitsemisega. oluline on ka naiste juurdepääsu määr äh, kolmanda samba skeemidele olulised on ka naiste erirühmade, näiteks sisserännanud naiste ja ja vähemus, vähemusrühmadesse kuuluvate naiste või puuetega naiste äh, vajadused. samal ajal peavad liikmesriigid toetama teadusuuringuid, äh, mõju-uuringuid äh, erinevate skeemide ja indekseerimise süsteemide puhul. seejuures tuleb kindlasti võtta arvesse ka selliste süsteemide ja algatuste soolist dimensiooni siis äh, tuleks äh, arvesse võtta, et kõikide uute sotsiaalsüsteemi, süsteemide ja sotsiaalsüsteemi reformide puhul tuleks üleilmselt teostada uuringuid äh, mõju kohta naistele. leian ka, et tuleks mõelda stiimulitele, mille abile võimaldatakse naistel jääda kauem tööturule, kui nad seda soovivad. ma olen pöördunud äh, ma, komisjoni nõukogu poole siin äh, paludes arvesse võtta asjaolu, et äh, pensioniea suurendamine peaks olema vabatahtlik, aga mitte kohustuslik. olen ka palunud komisjonil lõdvendada survet liikmesriikidele pensionisüsteemide erastamise osas ma arvan, et äh, liikmesriikides tuleks siiski ennekõike toetada riiklikke pensionisüsteeme. minu äh, meelest on pensioniskeemide puhul kõige olulisem sammas esimene sammas, sellepärast et see sammas tagab solidaarsuse põlvkondade vahel ja aitab meil ära hoida diskrimineerimist. Need oleksid siis minu tähelepanekud millega võite tutvuda ka minu muudatusettepanekuid äh, lugedes. ja loomulikult äh, räägime proua Madeiraga ka oma seisukohtadest, suur tänu. suur tänu ja palun järgmine kõneleja, proua Kornelisson, suur tänu, proua esinaine tänane arutelu meenutab mulle aega tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendat aastat, kui töötasin poliitilise nõunikuna Euroopa Parlamendis ja siis naistekomisjonis oli samuti arutelul pensioniõiguste küsimus ja tol ajal üritasime äh, kõrvaldada diskrimineerimist äh, lähtuvalt äh, sellest, et, et naiste keskmine eluiga on pikem. Euroopa Parlament esitas väga jõulise arvamuse selles küsimuses ja äh, kuna Euroopa Parlamendil polnud erilist võimu tol ajal, siis nõukogu lihtsalt pühis seal, pühkis selle arvamuse vaiba alla ja polnudki midagi teha siis äh, ei olnud väga kerge nendest küsimustest rääkida, pensioni äh, arutelud olid äh, stagneerunud, äh, pensionisüsteemides ei toimunud suuri muudatusi, aga täna oleme jõudnud olukorda, kus äh, muutused on mööda, möödapääsmatud, äh, kui me ei muuda oma pensionisüsteeme, siis kümne aasta pärast seisame silmitsi tõsise kriisiga, kriisiga, mis on märkimisväärselt hullem kui kriis, millega me peame võitlema täna ja kui asju tuleb niikuinii muuta, siis äh, ma arvan, et äh, võiks äh, sama hästi samal ajal ka kõrvaldada viimased diskrimineerimise nähud naiste vastu. ja ma suudataksin teile muudatusettepanekut kolmkümmend kaks proua Tomsoni poolt, see muudatusettepanek on isegi parem kui minu enda muudatusettepanek samal teemal. selle muudatusettepanekuga käsitletakse teemat, mida käsitlesime juba üheksakümne kuuendal aastal, nimelt naisi ei tuleks diskrimineerida seetõttu, et nende eluiga on pikem. me peame ka tagama selle, et äh, leivateenija soodustusi ja äh, ei kasutata ära ja, ja et kõigil on võrdsed õigused pensionile, sõltumata sellest, kas töötatakse füüsilisest isikust ettevõtjana, osalise tööajaga, ajutise lepinguga ja nii edasi ja nii edasi. iseäranis paluksin, et pöörataks tähelepanu sisserännanud naiste olukorral, olen teinud ka sellekohase muudatusettepaneku, muudatusettepanek number nelikümmend seitse ja me peame väga ettevaatlikult äh, astuma siin, äh, et me ei äh, võtaks ära naistelt stiimuleid tööturule siseneda, me tahaksime, et meeste ja naiste roll oleks võrdne ja et naistel ei oleks põhjust tööst täiesti loobuda. meil on tõesti vaja tööturule naisi, kes, kõiki naisi, kes suudavad töötada ja siis äh, veel üks kommentaar, mul on, äh, ma kuulsin, kuidas proua Plomb käsitles siin esimest sammast ja teist sammast ja üritas neid kahte vastandada, ma ei arva, et me peaksime selles küsimuses jõudma mingisugusele kokkuleppele, see on küsimus, mis jääb liikmesriikide pädevusse. meil Hollandis on teise samba pensioniskeem väga hästi välja arenenud ja, ja ma ei arva, et see oleks oluline pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse seisukohast, kuid ma arvan, et mm, teine sammas peaks olema kõigile kättesaadav ja teise samba vallas ei saaks, ei tohiks olla mingisugust diskrimineerimist ja see otseselt on see punkt, mille osas ka meil on sõna sekka öelda. suur tänu ja proua Lüli! jah, suur aitäh! ka mina olen teinud mõningaid muudatusettepanekuid ja nende eesmärgiks on muuta tekst kooskõlastatumaks ja selgemaks. ma tegin ühe muudatusettepaneku esimese põhjenduspunkti kohta, sellepärast et pensioniarvutused äh, ning aktuariaalsed arvutused on kaks erinevat asja. meid huvitavad ikkagi pensioniarvutused, äh, mitu aastat, äh, mitu palka ja nii edasi, nii et seetõttu ma selle muudatusettepaneku ka tegin me ei peaks siin äh, hakkama asju omavahel segamini ajama. samuti tegin muudatuse ettepaneku põhjenduspunkti B kohta. ma arvan, et on oluline ütelda, et naiste puhul on tendents ametialaste tegevust äh, lõpetada suurem kui meestel ja seda just perekondlike kohustuste tõttu. ning äh, seega on vaja ka hüvitist äh, nende perioodide jaoks. osades riikides see on olemas. see tähendab seda, et pensioniõiguse osas võetakse arvesse iga lapse pealt kaks aastat. see on väga oluline ning ma usun, et me peaksime just sarnastele taotlustele, mis on mõistlikud, tähelepanu pöörama. me ei peaks aga nõudma näiteks, et antaks pension neile, kes ei ole mitte kunagi tööd teinud või kes on ainult äh, poole tööajaga töötanud. me ei saa nõuda, et neile määrataks sama pension kui neile, kes on täistööajaga töötanud. Euroopas on meil ju olemas riiklikud pensionisüsteemid, mis põhinevad äh, osamaksetel, osamaksed aga põhinevad jällegi äh, palgal, siin ei saa ei mehele ega naisele määrata kõrgemat pensionit. Äh, seda seetõttu, et ta töötas vähem või ta ei ole töötanud äh, või teenis vähem. see puudutab muuhulgas ka mehi, mitte ainult naisi. Need, kes töötasid äh, näiteks nelikümmend aastat, kes on maksnud oksamakseid, seda Luksemburgis, ja ka nende tööandjad on maksnud osamakseid, nii see meil on on ju ilmselge, et nende pension peab olema kõrgem kui nende oma, kes on ainult osalise tööajaga töötanud. seda ei saa kompenseerida pensioniskeemide raames, see oleks ebaõiglane nende osas, kes maksavad palju rohkem, suuremaid osamakseid ma arvan, et me peame ikkagi silmas pidama siin eelkõige hüvitisi näiteks äh, mille väljaarvutamisel võetakse arvesse laste arvu või siis äh, peres äh, hooldatavate inimeste arvu. Vast-, teistsugused meetmed ei oleks kooskõlas meie süsteemidega ning see oleks ka ebaõiglane teiste pensionisaajate osas. seetõttu tahaksime välja jätta ka C põhjenduspunkti, siin räägitakse vaesumisest, mis puudutavad rohkem äh, just äh, pensioniealisi ja naisi, mitte aga äh, tööl käijaid. minu koduriigis on see vastupidi, kõige paremini läheb pensionäridele, sellepärast et meie pensionisüsteem on päris hea ja kõige paremini läheb veel neil naistel, kes ei ole mitte kunagi tööl käinud, kes on olnud abielus mehega, kes on terve elu töötanud. ja kui ta veel hästi töötas, siis on see veel parem ja kui nad ei ole lahutatud. naised, kellel läheb halvasti, on lahutatud inimesed, kes ei ole piisavalt tööl käinud ja kes kuuluvad siis minu põlvkonda või teistesse põlvkondadesse, kellel ei ole pensionikindlustust. minu koduriigis ei ole ühtegi naist, kes oleks töötanud nelikümmend aastat nagu mina ja kes oleks maksnud neljakümne aasta jooksul ka osamakseid. Äh, pension oleks sama kõrge kui teatud leskedel. sest et äh, naistel tihti ei olnud kõrgeid ametikohti, direktori kohti, aga lesel äh, näiteks on kindlasti äh, kõrgem pension, nii tuhande euro võrra kõrgem kui neil, kes on töötanud, seda juhul siis, kui lesk on olnud abielus näiteks firma direktoriga. nii et me peaksime eelkõige vaatama seda, kuidas kompenseerida neid perioode, mille vältel naised on pühendanud ennast oma lastele, nende kooliõppele või siis teiste inimestest hoolitsemisele. seega ma tahaksin rõhutada, et ei tohi teha selliseid äh, ei tohi esitada selliseid nõudmisi, mis on täiesti mõt-, rakendusalast väljas väga palju on äh, väga häid muudatusettepanekuid, aga neil ei ole mitte mingit kohta käesolevas arvamuses. kui te tahate, et selle arvamusega ka arvestataks, siis sellisel juhul me peaksime keskenduma sellele, mis on äh, põhitähtis just naiste jaoks. samuti tahaksin välja jätta ühe äh, lõike, kus öeldakse, et pensioniskeemid peavad äh, lähtuma asjakohastest ja jätkusuutlikest äh, meetmetest ning tuleb arvestada samuti osalise tööajaga. see ei ole võimalik. ainus asi, mis me saame teha, on ette näha teatud eelised naistele siin ja ka meestele muuhulgas kui mehed on laste ees hool-, hoolitsenud ja seetõttu oma äh, karjääri mm, katkestanud, siis peavad nad samamoodi sellest kasu saama. ja ma tahaksin äh, toonitada, et me peaksime välja jätma kõik selle, mis on küll siia hea tahteks sisse pandud, aga mis ei ole sugugi seotud meie dokumendiga ja me peaksime ikkagi rõhku panema neile nõuetele, mis on realistlikud ja millega saab ka arvestada, aitäh! Tack, eh, Mrs Matera, några avslutande kommentarer på... suur tänu, proua Matera, kas teil on äh, midagi lõpetuseks öelda? Grazie, president. suur tänu, proua esinaine. jah, ma loomulikult äh, tähelepanelikult jälgin kõiki kommentaare ja arvamusi, ma arvan, et on teemavaldkondi, kus me kõik oleme ühel meelel pensioniea tõstmine, muuhulgas äh, naised äh, on aktiivsemad äh, ja teevad oma panuse ühiskonnale üldiselt, see on selge, aga samal ajal me peame tegutsema ettevaatlikult, kuivõrd naised reeglina on rohkem haavatavad ja need, neid puudutab rohkem äh, Need puudutavad rohkem erinevad riskid, erinevad tervisega seotud riskid. me teame, kui oluline on naiste eeldatava eluiga selle tõstmine eh, iseäranis eh, selliste naiste puhul, kes elavad vaesuses ja üksinduses me ei saa seda unustada, seda tuleb arvesse võtta, olen seda öelnud korduvalt ja seetõttu ja tuleb arvesse võtta seda ka pensioniea juures. pensioniiga tuleb tõsta. ja meil peaks olema ka ühine tase, ühine seisukoht Euroopa pensionisüsteemide puhul. mis puudutab proua Lullingi öeldut, siis me ei tahaks, et äh, asju ühte patta pandakse. ja ärgem ajagem siin erinevaid asju segamini ja ähm, keskendumine vähemustele, äh, puuetega inimestele ja sisserändajatele, see on ja, ja naistele, nendest rahvastikurühmadest, see on oluline, kuid ärgem äh, sattugem jälle olukorda, et äh, me ei suuda asju õigeaegselt esitada, sellepärast et äh, me räägime erinevatest olulistest teemadest, mis samas ei ole võib-olla kõige asjakohasemalt. meie ülesandeks on keskenduda naiste ja meestega seotud küsimustele. me ei saa kõiki äh, maailma mureküsimusi sellesse arvamusse kaasa tuua, sellepärast et äh, kui me muutume nii laialivalguvaks, siis meie arvamust võib-olla ei võetagi arvesse. olen nõus proua Korneliiseniga, tegemist on olulise teema, tegemist on alati olnud olulise teemaga kümme aastat tagasi ja ka praegu, äh, nii nagu siis, kui proua Korneliisson siin oli loomulikult Euroopa Parlamendil on äh, nüüd suuremad volitused kui varem tänu Lissaboni leppele, äh, selles pole vähimatki kahtlust, me peame kasutama meie uusi volitusi, äh, et oma häälele rohkem kõlapinda anda. ja te-, tehkem seda siis ka nüüd oma arvamuse abil. vabandust, ma siin ma pean oma märkmeid natukene uurima, kuid muudatusettepaneku, mille on kirjutanud proua Tomson, on väga hea muudatus, uus, väga oluline muudatusettepanek, tegemist on uue muudatusettepanekuga, kus on äh, rõhku pandud äh, ka sellele, et pensioniskeemides tuleb arvesse võtta kõiki erinevaid äh, lepinguliike ja kõiki erinevaid skeemide liike, see on tõsi, aga tegemist on äh, täiesti sisuliselt uue muudatusettepanekuga ja loodetavasti äh, kui äh, lumi ei jäta meid siia kauemaks, on meil võimalik sellest küsimusest põhjalikumalt rääkida, sellepärast et kindlasti tuleks teha kompromissmuudatusettepanekuid ja siis tõenäoliselt sellised ettepanekud saavad ka kaasatud aga praegu ma arvan, et äh, on kõik korras, kui midagi on vaja hiljem lisada, siis palun jällegi sõna. suur tänu, proua Mateera! ja muudatusettepanekuid saab esida kolmeteistkümnenda detsembrini ja komisjon hääletab esimesel veebruaril. ja loodetavasti veebruarikuus läheb see küsimus ka täiskogule. täna, see oli meie tänase komisjoni töö viimane päevakorrapunkt, alustagem nüüd koordinaatorite koosolekuga pisut hiljem kui esialgu ette nähtud, kuid loodetavasti saame asjadega kähku pihkida hakata. suur tänu kõigile neile, kes osalesid tänasel komisjoni koosolekul, aitäh!